Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. daamid ja härrad. tegemist on ITRE komisjoni koosoleku neljanda osaga. ja meil on väga hea meel, et sel korral on meil väga põnev teema. nimelt Euroopa kosmosestrateegia. tegemist on avaliku kuulamisega tere tulemast äh, kõikidele meie spetsialistidele. eile ITRE komisjoni koosolekul rääkisime me just sellest strateegiast ja tegemist oli siis selle strateegia avapauguga. härrad Šefčovitš ja Pinkovska olid äh, ka komisjoni esindajatele siin kohal, asepresident ja volinik kaks nädalat tagasi sai see strateegia alguse ja suurepärane uus idee. kahekümne kuuendal oktoobril avaldas komisjon kosmosestrateegia Euroopas ja head kolleegid, nagu teate, strateegia eesmärk on võimaldada Euroopal eh, oma juhtrolli kosmosevaldkonnas hoida ja toetada, töötada kosmoseturgudega ning eh, katsu-, eh, kasutada ära kosmose sektori kogu potentsiaali. nagu teame, kosmosetööstuses asjad muutuvad väga kiiresti ja kosmosepoliitikat täpselt samamoodi. ja mina ei ole kindel, kas Euroopa on juhtrollis. meie to-, eh, juhtrolli hoidmine muidugi siin tähendaks, et me oleme ikkagi juhid ja esimene küsimus äh, ongi võib-olla meie panelistidele täna, et kas me oleme juhtrollis siin, sellepärast et meie eesmärk oli siin oma juhtrolli siin toetada, võib-olla äkki peaksime hoopis äh, liidritele järgi rühkima ja parlament on sellesse strateegiasse juba oma panuse andnud kahe resolutsiooni vormis, mis juunis vastu võeti. oleme suurepäraselt ette valmistanud. esimesena siis kosmoseturu äh, valdkonnas ja teine kosmose äh, kasutamisest Euroopa julgeoleku- ja kaitsestrateegias. kaks sessiooni on ette nähtud sellel kuulamisel. kummaski on kaks kõnelejat. ja paluksin meie kõnelejatel, et palun pidage kinni kõneajast kümme minutit, sest meil on äh, plaanis ka arutelu. aga kui on vajalik äh, mingisuguse ettekande vormis, äh, siin on ka slaidid, nagu me näeme, siis on ehk vajalik või kasulik rääkida pikemalt ja sellest ma saan siis aru. nii, tuleme siis selle esimese sessiooni juurde. ja meie kõneleja esimene, Carlo Testorides, kes on Euroopa GNSS agentuuri ehk üleilmse äh, satelliitnavigatsioonisüsteemide agentuur Euroopas tegevdirektor. Teie ülesanne on konkreetsete tegevusvaldkondade eest vastutada äh, Euroopas. kas te saaksite äh, alguseks kohe öelda, härra direktor, et milline on Euroopa ja liikmesriikide ametite vastastikune koostoime, kuidas see struktuur toimib, meil on parem aru saada, mida te ette panete, kui me teame, millised on Euroopa Liidu äh, agentuurid äh, ja kui paljud liikmesriigid üldse omavad äh, vastava teemavaldkonnas oma ametit ja loomulikult lisaks kõik muu, mis teil on slaidil kirjas, nii et eh, tere tulemast veel kord ja olge lahke. härra esimees, kõigepealt suur tänu kutse eest sellele kuulamisele, mis annab eh, meie eh, ametile võimaluse siin selgitada, mida me kõik teeme. ma arvan, et esimese küsimuse vastus on siin slaidil kohe näha, kus kohas on Euroopa meie äh, oleme siis äh, regulatoorne amet, see tähendab, et meil on äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja komisjon. ja meie ülesanne on GNSS järelevalve Galileo ja Agnes, me ei ole kõikide kosmosevaldkonna tegevuste eest vastutavad, aga me oleme väga tugevas töö suhtes nii komisjoniga kui ka äh, Euroopa Kosmoseagentuuriga. Te näete meie äh, slaidide peal, et Euroopa Kosmoseagentuur vastutab äh, selle süsteemi kasutamise eest ja meie agentuur pakub teenust. ja sellisel moel oleme me oma tegevuses unikaalsed, sellepärast et meie näol on tegemist esimese agentuuriga, kes keskendub teenuse pakkumisele eh, selle turu toestamise läbi. minu ettekandest saate ilmselt rohkem teada. nii et esiteks, eh, minu esimene slaid püüab selgitada, mida meie agentuur teeb läbi nelja Euroopa kosmosestrateegia eh, samba ja see ongi meie tänane teema. Te näete, et meie agentuuri neli peamist funktsiooni on siis siin kirjas, mida me täpselt teeme. meie arust oli see parim viis selgitada, millele täpselt meie agentuur keskendub, esiteks eh, siis teenuse eh, inseneriteostus, eh, selle tarnimine, turu areng ja julgeolek. alustame siis kohe esimesest eesmärk on kosmosesektori äh, võimaluste maksimeerimine meie ühiskondade jaoks. see on meie strateegia esimene sammas. mida agentuur teeb selles vallas? mul ei olegi väga palju aega. tooksin välja siin kaks siis. kõigepealt EGNOS-e küsimus tegemist on ähm, Galileo äh, mm, allvõimalusega. tänasel päeval on meil kakssada lennujaama, kes EGNOst kasutavad Euroopas. näiteks Prantsusmaa on üks riikidest, kes on juba välja arendanud äh, lennukeid, äh, mis võimaldavad kasutama EGNOse menetlusi. see on minu arust väga oluline edusamm teine väga oluline edusamm on see, et me oleme näinud seda, kuivõrd suur huvi on tekkinud Galileo vastu käesoleva aasta juulis, nägime me esimest Euroopa telefoni, mis on tehtud Euroopas ja vastab äh, täielikult Galileo tehnilistele nõudmistele ja see on minu arust väga oluline tulemus, sellepärast et me kõik oleme tunnistajaks sellele, kuidas turuhuvi Galileo suhtes äh, ja EGNOSe suhtes kasvab. mida me siis äh, teeme? meie ees on väga suured äh, tehnoloogiamuudatused ja olulised väljakutsed. üks nende hulgas on autonoomne sõitmine, juhita autod. loomulikult me oleme näinud juba seda ilmnemas juhita auto tulevik muidugi ei ole ainult GNSS kasutajad, vaid teisi võimalusi on veel, aga siin tahame me öelda, et meie agentuur töötab äh, olulise äh, just tööstusvaldkonna eesrindlasega koos selleks, et juhita autot võimaldada tuleviku jaoks. siis teine sammas. üleilmselt konkurentsivõimeline ja innovatiivne Euroopa sektor meil on juba viimaste aastate jooksul päris palju kogemusi eh, kogunud eh, raamprogrammist seitse, sada kolmkümmend eh, programmi ja kakskümmend uuest Horisont kaks tuhat kahekümnest. me oleme uusi rakendusi ja teenuseid nende rahade toel loonud ja väga palju uusi ideid samuti. me aitame uutel ettevõtjatel sellesse ärisektorisse siseneda. ja agentuuril on ka teine oluline roll. nimelt oleme katalüsaatoriks, toome kaasa ja kokku erinevad rollid ja erinevad pädevused ning üks hea näide ongi siin just tsiviillennundus, kui me mõned aastad tagasi alustasime, siis mitte midagi selles valdkonnas ei olnud. Äh, aga edasi oli meie ülesanne äh, sättida äh, Äh, paika lennujaamad, äh, teenusepakkujad, maapealsed teenusepakkujad ja nii edasi. nüüd aga on meil äh, EGNOS, nagu öeldud, seda kasutatakse Euroopas väga laialdaselt. mida teeb meie agentuur tulevikus? selge on, et me töötame Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raames aktiivselt. see on meie jaoks väga oluliseks vahendiks osutunud. samuti on meil teised vahendid äh, põhielemendid nii-öelda, nagu me neid nimetame, et keskenduvad teadus- ja arendustegevuses just vastuvõtjale, mis on äh, võtmeelemendiks, kui me tahame selliseid teenuseid pakkuda. samuti oleme me äh, avalikke haldusstruktuure toetanud, kui nad äh, paluvad uute süsteemide tehniliste spetsifikatsioonide jaoks meie abi näiteks on avaliku sektori institutsioonid palunud meilt äh, konkreetselt uute süsteemide jaoks abi ja tuge. siis on meil ka teemaksude süsteem, mida kasutatakse Euroopa üleselt. Äh, kolmas oluline sammas äh, Euroopa kosmosekeskkonna ja keskkonna juhtimine turvalises, turvalises valdkonnas. meie igapäevases eh, ellu on eh, väga palju meie programmide eh, süsteeme kasutusse võetud. julgeoleku dimensioon on aina olulisem meie tegevuses. ja siin ma tahaksin öelda, et meie agentuur on täna üks kõige olulisemaid osalisi, eh, kes kosmosevaldkonnas julgeolekuga tegeleb. meil on julgeolekukeskus eh, Pariisis, kolmkümmend inimest, kes eh, seiravad süsteemi turvalisuse aspektist kakskümmend neli seitse. samuti oleme me PRS kasutamist juhtinud krüpteeritud signaali saamine, see on Galileo avalikud reguleeritud süsteemid ja teenused PRS. ja see on ka turule tulnud. ning eriti oluline on see, et meie agentuuri eesmärk on anda ka sertifikaat julgeoleku tingimustele meil on nõukogus liikmesriigid ja meie agentuur pakub tehnilist äh, tippteadmist, võtab arvesse kõik erinevad süsteemi turvalisuse aspektid ja annab välja sertifikaadi, kui need on täidetud. Eel-, eelnevatel aegadel on olnud äh, meie kosmosestrateegia eesmärk tugevdada Euroopa rolli üleilmse osalisena ning toetada rahvusvahelist koostööd. siin näete te kuivõrd palju oleme rahvusvahelistesse projektidesse kaasatud. aktiivselt toetame me komisjoni rahvusvahelistes tegevustes. aga siinkohal ma tahaksin ka teile öelda, et me oleme tegelikult juba saanud väga paljulubavad ja huvitavad signaalid. väga öö, heaks näiteks selle kohta on, mis nädal aega tagasi aset leidis, tööstussektori ettevõte et äh, kirjutas alla Koreas lepingule selleks, et EGNOS-e sarnast süsteemi seal luua. ja ma arvan, et see näitab, äh, kuivõrd äh, see on saanud ka tööstuses edulooks, aga Euroopa jaoks tervikuna tähendab see samuti edukust, sellepärast et me oleme saavutanud tipptaseme selles valdkonnas ning peab ütlema, et meie põhikonkurendiks on Ameerika Ühendriigid see vastab ka teie küsimusele ilmselt. tulen nüüd tagasi slaidide juurde, oma viimase juurde. siin võtan ma kokku, milline on meie agentuuri tegevus, siin on näidatud, mida me täpselt teeme, operatsioonid ja teenuse pakkumine, turvalisusküsimused meie süsteemis, turu areng, ja Euroopa Liidu teadus- ja uurimistegevuse juhtimine ning äh, kommunikatsiooni- ja teavitegevused. me ei kirjuta lihtsalt mitte ainult aruandeid kokku, vaid me oleme tõesti tegev agentuur äh, väga paljude täppisteadmistega ning sellest valdkonnast oleme me väga unikaalsed ma arvan, et ma olen selle mõne minuti jooksul juba andnud teile väga hea ülevaate agentuuri tegevusest. ja viimane märkus puudutab ressursse. ma tean, et ei ole väga popp äh, rahast rääkida. aga ma tahan, et äh, ka teie teaksite, et kõik see, mida teie täna siin nägite, on saja töötajaga tehtud. neli koma viis miljardit on meie eelarve olnud viimase nelja aasta jooksul. nii et äh, meil on tõesti ressursside küsimus ja me oleme püüdnud äh, sellest probleemist üle saada, äh, oleme ka konsultatsioone palunud, see ei ole kindlasti äh, väga kulutõhus lähenemine, suur tänu! aitäh! aga need ei olnud ju miljardid, mida te mainisite siin, neli koma viis miljardit. korda kõneleja, neli koma viis miljardit eurot avalikust sektorist kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. vabandust, kui siin segadus tekkis, aga tõesti päris suur summa uh,. Thank you very much for your speech. aitäh teie sõnavõtu eest. nüüd härra Pakistan. Itaalia kosmoseagentuuri esimees ja füüsikaprofessor Trente ülikoolist nii et nüüd me kuuleme olukorra kohta riikliku agentuuri vaatevinklist ja saan aru, et Euroopa agentuur on reguleeriv, see tähendab seda, et riiklikust perspektiivist ja riikliku kosmoseagentuuri jaoks võib äh, olukord olla hoopis teistsugune ja ka lähenemine kosmosetegevusele ja kosmosepoliitikale. aitäh, härra Puusek, selle sissejuhatuse eest. siin paluti mul rääkida riiklike kosmoseagentuuride rollist Euroopa kosmosestrateegias meil on siin kolm erinevat organit, mis tegelevad äh, kosmosega Euroopas, Euroopa Kosmoseagentuur, tegemist on kahekümne kahe liikmesriigiga, kes on seal tegutsevad, kaks või kolm liiget ei ole ka liikmesriigid, komisjon on ka väga hästi siin esitatud ja, ja samamoodi siis ka riiklike ametite kogu, neil on väga erinev suurus, erinev taust ja ka investeerimisvõimekus. ma räägin Itaalia kosmoseagentuurist, sest ma tean täpselt, mis seal toimub, aga nendest mõtetest osa kehtib ka teiste agentuuride kohta, kes siis riiklikul tasandil tegutsevad. kuidas äh, see agentuur siis toimub ja kuidas toimub agentuuride koostöö? mis puudutab kosmost, siis olukord on väga koomiline, sest äh, sarnaste laudade taga istuvad peaaegu alati samad riigid, aga vahel on väga raske hoolitseda selle eest, et et äh, nende poliitikad oleksid kooskõlas, sellepärast et äh, tuleb arvestada erinevate liikmesriikide ressurssidega. tegemist on väga tähtsa küsimusega, sellepärast Euroopa strateegiadokument on nii tähtis, et see tegeleb nende küsimustega. ja selle kahe ühendamine siis ühelt poolt äh, siis valitsused ja teiselt poolt ongi siis needsamad agentuurid nii et meil on siin kolme teguriga süsteeme, tuleb vaadata, kuidas nad koostööd teevad, kuidas nad siis äh, kosmosepoliitikat rakendavad. kui vaadata nüüd siin näiteid, äh, mis on Euroopa kõige suuremad programmid, äh, mis on viimase viieteist aasta jooksul tõesti väga palju edasi arenenud, Galileo Copernicus äh, ja ka teised. ja me näeme, et äh, kolme organi vaheline koostöö on väga erinev erinevate programmide puhul, näiteks Galileo puhul Euroopa Komisjon ja siis ka Euroopa GNSS-i agentuur ehk teenuse pakkumine siin, äh, andmete kasutamine edasiarendamine, hoolitsetakse selle eest, et äh, Galileo andmeid äh, tõesti saab siis ka kasutada ja peale selle viiakse läbi ka uuring selle kohta, kuidas Galileo programmiga siis edasi minna. siis äh, Euroopa Kosmoseagentuur, mis siis rakendab strateegiat, on tehniline organ, hoolitseb selle eest, et satelliit arvestatakse välja, et ta siis toimiks, teeks koostööd teistega ja et on olemas, et oleks olemas ka kõik elemendid siis teenuste pakkumiseks. ja siis erinevad riikide kosmoseagentuurid tegelevad siis ka just selle krüptilise signaaliga, äh, siis on nad teatud operatsioonidesse kaasatud, äh, hoolitsevad selle eest, et teenuseid on võimalik ka siis riiklikul tasandil äh, Äh, pakkuda, nad töötavad välja erinevaid rakendusi ja hoolitsevad selle eest, et siis kosmosemajandust edasi arendatakse. nüüd aga Copernicus on teistsugune programm. Euroopa Komisjon paneb siis paika põhilised arengusuunad Kopernikuse jaoks, hoolitseb selle eest, et massandmed, mida saadakse sellelt satelliidilt, leiaksid ka tõhusat kasutust majanduses hoolitseb selle eest, et meil oleks integreeritud äh, äh, rakendused Galileo ja Kopernikuse vahel, et neid liikmesriikides kasutatakse ja jällegi kosmosemajandus mängib ka väga tähtsat rolli, õigustamaks äh, kõiki neid erinevaid argumente jällegi kosmoseagentuuri satelliidid, operatsioonid, teadus- ja uurimistöö ja ka integreeritud rakendused ja sinna juurde siis liikmesriikide agentuurid, mis hoolitsevad selle eest, et äh, majandusele ja ühiskonnale oleks kasu nendest andmetest, mis on saadud. ja siis see uus äh, programm SSD, kosmose jälgimine ja seire, siin äh, on komisjonil ainult äh, kaks elementi, et Euroopa tasandil ja agentuuridega koostöö, siis eh, riiklikud agentuurid konsortsiumina, mis räägivad operatsioonidest eh, ja ka varadest. ja komisjon on tegelikult juba öelnud, et konsortsium kui selline on eh, moodustatud ja et Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi vahendeid kasutatakse. siin ei ole mitte mingit ühest lahendust, vaid iga kord vaadatakse täpselt olukorrale mida siis kasutatakse. Euroopa kosmosestrateegia on olnud väga kasulik äh, protsess, sest äh, komisjon on teinud võimalikuks selle, et kõik need erinevad äh, elemendid liikmesriigid ühelt poolt ja agentuurid siis teiselt poolt on saanud panustada nendesse aruteludesse ja on välja töötanud selle dokumendi, mis väga selgelt paneb paika, mis on meil olemas ja kuhu me peaksime suunduma kogu Euroopa huvides. tegemist on väga hea dokumendiga, nagu siin juba mainiti, siin on erinevad sambad, millest lõikab kasu nii kosmoseühiskond kui ka äh, majandus üleüldiselt äh, siin räägitakse ka konkurentsivõime suurendamisest, äh, samamoodi ka juurdepääsust kosmosele turvaliselt äh, Need on kõik need erinevad algatused, mis said alguse juba olemasolevatest programmidest Galileo, Copernicus ja kosmose jälgimine ja seire, aga täpselt samamoodi ka need tulevased programmid, äh, mis on meil välja töötatud. tegemist on siis äh, selle valdkonnaga, kus on arutelud ka alanud ja tõesti hoolitsetakse ka selle eest, et äh, nii majandusel kui ka ühiskonnal oleks kasu ka äh, kosmoses toimuvast. Äh, kaasatud on teadlased, uurimisorganisatsioonid, majandusvalitsused ja me peame tõesti hoolitsema sellest, et kõik need erinevad valdkonnad teevad koostööd ja et koordineerimine toimuks siis ka vähemalt liikmesriigi tasandil. ma toon teile kaks näidet selle kohta, kuidas üks kosmoseagentuur, nagu näiteks Itaalia kosmoseagentuur, saab siin panustada. alustagem sellest, et kosmos muutub ja muutub väga kiiresti. siin näete fotot selle kohta, kuidas äh, on siin uusi nanosatelliite hakatud välja töötama, millega on siis võimalik äh, täiesti uusi seiresüsteeme ähm, sisse viia, näiteks Planet.com USA ettevõte on seitsekümmend üks uut äh, seitsekümmend ühte uut nanosatelliiti välja töötamas ja nad on siin tõesti alunud kõigepealt kõige väiksematest mõtetest ja jõudnud nii kaugele. siin näete te raketti, Eh, raketibaasi ja sellest, kuidas me võiksime ka neid eh, raketibaase ära kasutada. nii et siin on tegelikult kaks näidet selle kohta, kui kiiresti kosmos praegu areneb ja kui kiiresti ka meie peame siis reageerima selleks, et nende, selle uue olukorraga hakkama saada ja sellepärast eh, tuleb nii majandusel kui ka agentuuridel oma kosmosepoliitikat muuta ja seepärast meil tuleb need erinevad organid tuua ühise laua taha, hoolitsemaks selle eest, et me nende, selle uue olukorraga harjuksime ja lahendused leiaksime. ja kosmosemajandus on täiesti uus majandustüüp, kus kasutatakse siis kosmost täiesti õigustatud põhjustel, sellepärast et meil on väga palju andmeid ja tegelikult äh, uus majandus põhinebki internetil, internetist pakutud teenustel äh, teenuseid, mida pakutakse siis interneti kaudu ja nendega on võimalik äh, teatud tooteid muud, toota väga palju ja üpris odavalt ja sellega on meil võimalik siis äh, rikkust suurendada, kasu tuleb väga kiiresti. Ähm, ja nüüd äh, küsimus, mis tuleks esitada, on see, et kas me siin Euroopas teeme piisavalt selleks, et kosmosemajandust toetada. kas me teeme seda õigel ajal, kas me teeme seda, mida on vaja ja kas me tegelikult saame ka äh, eelarvevahendeid suurendada, sest eelarvevahendid mängivad siin väga tähtsat rolli. kui te vaatate nüüd äh, neid eelarveid, siis te näete siin liikmesriikide panust agentuuridesse, samamoodi Euroopa Kosmoseagentuuri ehm, ja ka Euroopa Komisjoni vahendeid. ja te näete, et me oleme Venemaa ja USA kõrval nii-öelda kolmandal kohal, aga võib-olla ka teisel, aga tegelikult küsimus on just selles, et kuidas me seda siis hindame. Te näete siin neid punaseid ringe, siia on kaasatud nii riiklik panus kui ka Euroopa Kosmoseagentuuri panus ja ka osaliselt komisjoni panus, nii et vastavalt arvutusmeetodile see ring võib olla siis suurem või väiksem. nii et see on nüüd see küsimus, millega me peame tegelema Euroopa on tegelikult erinevate tegevuste summa ja kui me tõesti sellise kaugele ulatava suurte eesmärkidega strateegia välja töötame, siis me tõesti peame kaasama kõik ja hoolitsema sellest, et kõik investeeringud tehakse siis ka õigeaegselt. teeme seda ka Itaalias. hoolitseme selle eest, et see juba riiklikul tasandil oleva olemasolev mehhanism siis toimiks. me kaasame kõik erinevad huvitatud osapooled, teeme seda hästi läbipaistvalt. ka valitsuse tasandil oleme me siis täiesti uue eh, organi loonud, eh, hoolitsemaks selle eest, et eh, siis valitsus, kosmoseagentuurid, ülikool, teadus, Äh, ringkonnad, majandusringkonnad teeksid koostööd. ja tegemist oli esimese korraga, kus valitsus otsustas erifondi kaudu leida vahendeid selleks, et suurendada strateegilisi investeeringuid kosmosemajandusse, nii et valiti lihtsalt siis üks meede välja selleks, et kosmosemajandusse toetada ja me nägime, et kõige parem on seda teha siis avaliku ja erasektori partnerluse kaudu. siis veel üks näide selle kohta, mida agentuur saab teha. agentuur, riiklik agentuur saab äh, uusi tehnoloogiaid välja töötada, millega on siis võimalik toetada ka äh, infrastruktuuri Euroopa Liidu tasandil või siis ka äh, teadlaste tööd Euroopa Kosmoseagentuuri tasandil, sest nemad on tõesti võimelised väga kompleksset struktuuri välja töötama. aga esimene algatus peaks tihti tulema riiklike agentuuride tasandilt. ja kosmos SkyMed on üks suurepärane näide, mida me siin äh, Euro-, Itaalias kasutame ja tegemist on ainsa kahesuguse kasutusega süsteemiga Euroopas ja me saame siin tõesti nii öö, ähm, ühi-, nii tsiviilmajanduse kui ka sõjamajanduse jaoks seda süsteemi ära kasutada parimal võimalikul viisil. ühendada siis ka erinevaid öö, äh, traditsioone. nüüd öö, äh, Cosmo ja SSD toimivad äh, erinevalt, näete siin Firenzet, äh, võib-olla mäletate, et Arno jõe ääres äh, tee kukkus kokku ja siin on nüüd informatsioon millimeetrite kaupa selleks, et näha, mis liigub, mis mitte ähm, selle pildi peal ja te näete, ka kosmopilti selle Sentineli kõrval, sellepärast et kosmo loodi täiesti erineval eesmärgil, aga me kasutame seda teadmist äh, ja mis on seal olemas ja see näitab, et tegelikult äh, selline avalik teenus aitab ka tegelikult äh, Itaalia infrastruktuuri kohta midagi öelda ega Euroopa infrastruktuuri kohta. nüüd siis juurdepääs kosmosele me oleme siin, äh, meil on suur traditsioon väikeste rakettide tootmises. Äh, Ariane viis ja Ariane kuus näiteks äh, ja riiklikul tasandil me panustame, aga see on ka Euroopa Kosmoseagentuuri huvides, sest me oleme välja töötamas siis rakete, rakette ja süstikuid, mis on siis väga konkurentsivõimelised ja peale selle me töötame ka raketimootoreid, mis on tõhusamad ja mingil hetkel saab siis ka kosmoseagentuur neid kasutama hakata ja hiljem on see ka meede, mida saab siis ka komisjon kasutada, kui ta töötab välja kosmosele juurdepääsupoliitika. siis tuleb veel rääkida ka sellest, et kui meil on see süstikute perekond, mis on konkurentsivõimeline, et kuidas see ka siis äh, majanduslikult äh, kasu toob ja kuidas me seda kõike Euroopa tasandil ka organiseerime? ja institutsioonide tasandil ja kuidas me selle siis nii-öelda maha müüme nii, et see oleks äh, turu jaoks kasulik, aga samal ajal säilitaks ka konkurentsi. ja me tõesti oleme komisjoni kutsunud üles seda tegema ja see on ka tegelikult osa Euroopa strateegiast ja see on suurepärane näide selle kohta, kuidas üks riik saab Euroopa Kosmoseagentuuri töösse panustada ja aidata välja töötada poliitikat Euroopa Liidu tasandil. suur tänu, suur tänu selle ettekande eest. ja nüüd on siis äh, käes aeg küsimuste ja märkuste käes. härra Marinescu Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun. suur tänu, härra esimees mul on teile kolm küsimust. mul on väga hea meel, et Korea on võtnud EGNOS-e endale eeskujuks, aga minu küsimus on, millal katab EGNOS terve Euroopa territooriumi, see on meie jaoks väga oluline. oluline on see, et kõikidel liikmesriikidel oleks sellele tehnoloogiale juurdepääs ja minu teine küsimus, mida te arvate Euroopa kosmoseeelarvest? ja milline see peaks välja nägema tulevikus. ja minu kolmas küsimus, mida võiks tähendada Brexit kosmose jaoks? ja millised mõjud võiksid olla Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste tulemuse mõjud? suur tänu, ütleb härra Puusek taevauuringute seisukohast te mõtlete vist. suur tänu, Mariann Marinescu, selle eest, et te nii lühidalt ja täpselt oma küsimused esitati, esitasite, suurepärane. härra Zanonato, kes sotsiaaldemokraate esindab, teil on järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees. lühikesed, selged küsimused Äh, minu poolt ka, aga jääb üle vaadata, kas vastused äh, ka saavad olema niisama lühikesed ja selged. sest tegelikult oleks väga palju rääkida nendes küsimustes. suur tänu meie kahele eelkõnelejale, need ähm, ülevaated olid väga huvitavad ja slaidid samuti. ja jutt oli selge, aga sellegipoolest on mul äh, mõned küsimused, millele ootaksin vastuseid Teie kogemused rahvusvahelisel tasandil on mõlemal väga suured. kas Euroopa Komisjoni kosmosestrateegia neli sammast teie meelest annavad Euroopale head positsioonid rahvusvahelisel turul konkureerimiseks? kas me suudame sammu pidada nende arengutega, mis leiavad aset ülemaailmsetel turgudel? kuidas te näete siis meie, meie positsioonide tugevust võrreldes teiste riikidega on ju maailmas teisigi piirkondi, kellel on oma kosmosestrateegia. järgmine küsimus, kas me suudame tagada sama kvaliteedi ja võrdsed võimalused kõikidele, kes ähm, kosmoses on tegevad ja kas meie töö ja meie tulemused on, on äh, sama paljutõotavad kui teiste poolt tehtu. ja siis veel mõned küsimused. kõigepealt äh, kübervõrgu küsimused kosmosesektori puhul, siin on meil tõsiseid ohte. kas rahvusvahelisel tasandil tehakse tõsiseltvõetavat koostööd selleks, et neid probleeme vähendada ja pingeid maandada? ja mõned küsimused äh, härra Batistonile konkreetselt Itaalia olukorra kohta ja ma olen täiesti veendunud, et ähm, president Batiston suudab nendele vastata. kõigepealt Hiina ja India kuidas näevad praegu kosmoseuuringud välja seal? milline on äh, kosmosemuutuste puhul geopoliitiline tasakaal? järgmine küsimus puudutab konkreetselt Itaalia valitsust. mida on Itaalia ette võtnud äh, selleks, et äh, Itaalia siseriiklik panus Euroopa kosmosestrateegias oleks nii vahendite kui ka poliitika mõttes tagatud? härra Puusek suurepärane, ka teie pidasite kinni kõneaja piirangutest ja samad selged küsimused kui härra Marinisko puhul. suurepärane. proua Van Bossüük, kes esindab ECR fraktsiooni. suur tänu, härra esimees ja suur tänu kahele eelkõnelejale. huvitav oli see, mida te ütlesite. võtan sõna tegelikult täna härra Tošenovski nimel, kes pidi täna juba Prahasse lendama ja ei saa osaleda meie kohtumisel ja ta palus esitada kaks küsimust, mis on härra Marinesko küsimustele üsna sarnased. nimelt, Euroopa GNSS äh, programmi edukus sõltub Galileo äh, poolt võimaldatud äh, kiipsüsteemide edust jah, ähm, GNS-i agentuur haldab seda süsteemi, aga kas sellest piisab teie meelest? ja teine küsimus, see puudutab nüüd rohkem tulevikku ja seda, milline saab olema Suurbritannia osalus Galileo programmis tulevikus. meie oleme seisukohal, et äh, Ühendkuningriik on ka tulevikus väga oluline strateegiline partner meie jaoks ja kas siis Brexit ametil võivad olla mõjud äh, agentuuri tööle, eriti mis puudutab äh, julgeolekukeskust äh, ja maapealseid seadmeid nende põhiterritooriumil ja, ja ülemere territooriumitel. suurepärane, suurepärane, kosmosepoliitikast huvitatud inimesed, nagu ma nüüd siin avastan, oskavad esitada konkreetseid küsimusi. vaatame, härra Kohlitšek, kas teie ka oskate? suur tänu. ka mina teen lühidalt. nii nagu eelkõnelejad, mul on kolm küsimust. kõigepealt. praegune satelliittehnoloogia kasutamine e-kõnede puhul, sellest rääkisime me eelmise parlamendi mandaadi all päris palju, millal see siis käivitub? järgmine küsimus puudutab Venemaa ja Hiina kosmosestrateegiaid. üks kolleeg siin küsis Ameerika Ühendriikide kohta, mind huvitavad Hiina ja Venemaa. ja siis huvitab mind rakettide ja äh, stardiplatvormide kasutamine. no kuulge, kallid kolleegid, kuivõrd on nii, lühikesi küsimusi esitate, jääb üle minul ainult ka esitada mõni ja võib-olla mina siin pean nüüd natukene rohkem aega kulutama. aga esimene kõneleja teile, kui lubate ka paar küsimust, ressursside küsimus. Teie agentuuris ja konkreetselt personal. rääkige täpsemalt sellest personali olukorrast. ja järgmine küsimus Te rääkisite ka julgeolekust, küberterrorism ja nii edasi. kas me võtsime ikka kõik arvesse Galileo puhul? me ju teame, et Galileo on äh, üsna varsti valmis äh, käimalükkamiseks. ja millist äh, kasu võiks meie ühiskondadel olla kosmose poolt pakutavatest võimalustest. eile olid siin äh, volinikud Šefčovitš ja Pienkovska ja mõned kolleegid esitasid sellesama küsimuse, nii et agentuuride vaatevinklist on see väga tähtis. ja nüüd härra Patiston Euroopa kosmoseareen nii-öelda on äh, väga mitmekesine kuidas see võiks olla ühtsem, mismoodi see võiks olla selgemini arusaadav isegi meie jaoks, saadikute jaoks ja milline on Euroopa Kosmoseagentuuri roll? me oleme nad kutsunud järgmise IT-komisjoni koosoleku, koosolekul osalema novembri lõpus ja ilmselt esitatakse selle kohta seal ka küsimus, aga tähtis on see sellegipoolest ja viimane küsimus. juurdepääs kosmosele avaneb. me näeme väga kiiresti, et Ameerika Ühe-, et me näeme täpselt seda, et Ameerika Ühendriikides juba arendatakse välja erasektoris äh, kosmosesse mineku võimalusi. kas on teil konkreetseid mõtteid äh, Euroopa jaoks tulevikus, võib-olla ei ole ru-, maailmaruumis piisavalt ruumi? kas keegi veel sooviks sõna kolleegide seast? mitte keegi. no hea küll. sellisel juhul on sõna teil. ütleb ilmselt härra Puusak ilma mikrofonita. suur tänu, härra esimees. võtan siis ükshaaval küsimused ette, härra Marinescu see, mis puudutab EGNOS-i kaetavust me oleme praegu äh, välja arendamas äh, uut äh, satelliiti, see peaks suurendama kaetavust kõikides liikmesriikides ja tõsi on, et Vahemere all ja Kirde-Euroopas meil oli teatud probleeme. asi on lihtsalt selles, et tagada täiskaetavus, tuleb Euroopast minna väljapoole ja nüüd on see ja alati ei ole lihtne näiteks positsioneerida seadmeid ähm, Aafrika põhjaossa. ja nüüd siis eelarve, kosmoseeelarve, kas see on piisavalt suur? sellele küsimusele ma vastaksin võib-olla ainult GNS-i puudutava osas. see, mis GNS-i puudutab, siis äh, praeguse eelarveperioodi jaoks ette nähtud vahendid on meie meelest piisavad, aga me oleme suunanud juba loomulikult pilgu järgmisesse eelarveperioodi ja uues finantsperspektiivis tuleb hoolt kanda selle eest, et need elemendid ja suutlikkus, mille me oleme praegu välja arendanud, jääksid alles, sest on tulemas uue põlvkonna arengud ja selleks on loomulikult vaja ka eelarvelisi vahendeid, et äh, sammu pidada nende arengutega. ja nüüd siis, kui need kõige raskemad küsimused teilt, härra Marinesko, Brexit ja presidendivalimised Ameerikas. Brexiti kohta küsis ka äh, proua Van Bossuit. nüüd Brexit Äh, DigiGrow, äh, meie ülemus nii-öelda, on meile selgelt öelnud, et me ei peaks hakkama midagi ette arvama äh, peatselt algavate läbirääkimiste osas. me oleme potentsiaalseid kriisikohti küll ähm, kaalunud, aga me ei ole astunud ühtegi konkreetset sammu, oleme äraootaval seisukohal. nii palju siis senisest tegevusest. mina oma seisukohast ütleksin äh, nii palju ainult, et äh, minu jaoks on oluline see, et need äh, kolleegid, kes on pärit Ühendkuningriigist, saaksid jääda meie ridadesse, see on väga tõsine probleem, sest et mul on, ma tõesti tahan, et nad ei kaoks meie institutsioonidest ja Ameerika Ühendriikide presidendivalimised, lubate mul äkki ähm, võib-olla mitte kommenteerida seda, aga nii palju ütlesin, ütleksin küll, et meie suhted Ameerikaga on väga olulised. ma olin hiljuti riigidepartemangu külaline Ameerikas ja üks ametnik äh, tuli minu juurde rääkima ja ütles, et kuule, Karlo, vist kümme aastat tagasi äh, tegime me vea, kui me olime Galileole vastu. nüüd me näeme küll, et sellel süsteemil on oma väärtus ja eh, sellel aastal ülemkogus juulis antud mandaat eh, läbirääkimiste käivitamiseks eh, komisjoni ja Ameerika administratsiooni vahel on väga oluline. tegemist on, vabandust, kohe on tulemas esimene selline kohtumine Prahas, jah, see poliitiline otsus, mis langetati aastaid tagasi, tõesti tundub olevat olnud õige ja nüüd härra Zanonato. nimelt, ähm, kas äh, kosmosestrateegia neli sammast äh, on piisavad selleks, et äh, rahvusvahelisel turul olla konkurentsivõimeline? ma arvan küll, ma olen härra Batistoni sõnavõtuga täiesti nõus, see strateegia on väga hästi, see on täpne, räägib asjast, kuid samas on ka suhteliselt ambitsioonikas. loomulikult nüüd tuleb näha, millised saavad olema konkreetsed sammud. aga praegu siis esitatud äh, kujul on äh, see tõesti hästi koostatud. ja siis esitati küsimus selle kohta, et kuidas meie konkurentsivõimet tõsta äh, võrreldes teiste kosmoseriikidega. sel, sellest rääkis ka üks härra Batistoni slaid. ma arvan, et Euroopa suurim probleem on see, et äh, meil, meie tegevus on suhteliselt killustatud. siseriiklikul tasandil tehakse midagi, aga, aga ma lubaksin endale öelda, et isegi Euroopa tasandil kosmosepoliitika erinevad aspektid lähevad erinevate peadirektoraatide alla ja, ja tihti on seal see probleem, et et see tegevus ei ole koordineeritud, ei teata täpselt, mida teeb teine. ja aeg-ajalt jääb mulle mulje, et me peaksime suurendama teadlikkust selle kohta, mis kasu võiks kosmosest olla erinevatele sektoritele, näiteks nagu transpordisektoris, meretranspordile ja äh, raudteetranspordile nii et selles osas kindlasti oleks paranemisruumi. ja härra Sananato küsis ka julgeoleku kohta, et kas on selles mõttes mingisuguseid kriitilisi punkte. ja siia sobib hästi ka härra Puuseki küsimus, mis ilmselt rihtis sama eesmärki. lubage mul keskenduda ka siin, vastates GNS-is, GNSS-ile jah, ilmselt kosmosest laiemalt rääkides see vastus peaks ka olema natukene laialivalgum. aga GNS-i puhul me räägime alati julgeolekust ja riskidest. me ei saa eeldada, et me saame kõik probleemid eemaldada, mingi risk jääb alati. see süsteem on minu meelest äh, piisavalt hästi äh, varustatud nende raskuste eemaldamiseks aga asi on selles, et ähm, see äh, julgeolekut puudutav ei ole fikseeritud äh, ja kivisse raiutud, vaid et äh, see on väga kiiresti arenev sektor ja, ja me peame lihtsalt üritama kuidagi sammu pidada väga kiiresti muutuva sektoriga, selles on minu meelest see raskus praegu. aga mis ma tahtsin öelda, on see, et GNS-is, GNS, GNSS-i puhul pööratakse sellele aspektile väga palju tähelepanu ja kokkuvõtlikult võime öelda, et meil läheb päris hästi sellega. proua Van Basseti küsimus ma rääkisin juba enne sellest, et millised on olnud viimased positiivsed arengud. nelikümmend protsenti maailmas kasutuses olevatest mudelitest äh, on Galileoga kokku sobivad satelliitnavigatsioonisüsteemid siis. Ähm, ja tegelikult oleme ühenduses pidevalt äh, teiste piirkondadega, Ameerika ja Aasiaga ja nii edasi. kahjuks ei ole meil väga palju kontakte paigas Euroopas. ainult üks tegelikult. see on võib-olla üks nendest valdkondadest, kus Euroopas võiks veel midagi ära teha jah, mul on hea meel, et te rääkisite eelarvest, tõesti, see on tähtis eriti selleks, et GNSS-i vastuvõtja välja arendada. sada miljonit eurot on praegu ette nähtud eelarvest, kas sellest piisab? no kuulge, kunagi ei ole raha küll. põhimõtteliselt Euroopa ei investeeri praegu väga palju vastuvõtjate ja rakenduste arendamisesse, kui me võrdleme näiteks seda, mida teevad ameeriklased nii et see on valdkond, kus tuleviku finantsperspektiiviga võiks olukorda parandada ja Brexitile ma juba vastasin. ja viimane küsimus, mis puudutas ressursse, härra Puusek, teie esitasite selle küsimuse. ma ütlesin enne, et, et meil on tööl umbes sada inimest, sada kolm täpselt sellel aastal. ja kui te nüüd vaatate seda investeeringute mahtu, mida me kontrollime. kui te vaatate, mil, kui palju on tegevusvaldkondi meie agentuuril, siis tegelikult iga päev oleme me töökoorma alla maetud. asi on selles, et me oleme väga sõltuvuses äh, konsultantide sisseostmisest. see ei ole eelarve mõttes väga, väga mõistlik, sest et eksperdid on väga kallid ja ja pärast, kui leping lõpeb, lahkuvad nad agentuurist ja see on üks väga tõsine probleem. mina tahaksin üsna pea esitada meie peadirektorile, direktoraadile uue palve, et me leiaksime kuidagi ilusama tasakaalu töökoorma, vastutuse ja ressursside vahel. ja viimane märkus veel kommunikatsiooni kohta. väga õige märkus meil on vaja koostööd teha, see ei ole alati lihtne. me peame eh, suutma selgeks teha erinevale kuulajaskonnale selle, mis on kosmoses kasulikku. võib-olla hiljuti nägite meie hiljutist sündmust, üritust äh, siin Brüsselis, äh, selliseid üritusi me kasutame selleks, et äh, teadlikkust tõsta ja, ja tavaliselt jälgivad meie selliseid eksperimente inimesed väga hästi ja niimoodi võib-olla õnnestub meil nendega ka parem kontakt saada. suur tänu, härra Batiston, suur tänu, esimees mõned küsimused said juba vastuse. aga eelarve juurde veel korraks. on äh, palju selliseid analüüse, mis näitavad äh, seda, et kosmoses tehtud investeeringud toovad äh, kahe kuni seitsme korra kahe kuni seitsmekordselt tagasi, oleneb sellest, millise investeeringuga ja milles on tegemist tegelikult on see üsna usaldusväärne jutt, sellepärast et neid analüüse on äh, tehtud väga paljudes riikides ja neid on tehtud palju. Äh, no selge on see, et kosmosesektorisse peab investeerima, sellepärast et sellest on kasu majandusele. ja ma olen oma graafikutega teile üritanud näidata seda, et äh, Euroopa olles suurem kui Venemaa või Ameerika Ühendriigid, võiks äh, kosmosesse investeerida palju rohkem. viissada miljonit inimest ja tõesti äh, piire siin ei ole. loomulikult tuleb leida tasakaal, äh, neid valdkondi on palju, kuhu tuleks investeerida, aga see kosmosesektor on tõesti üks nendest, äh, mis võiks olla suureks mootoriks Euroopa majandusele ja selle, selle mõju võiks olla palju suurem, kui oleks piisavalt ressursse nii et suhtugem sellesse avatult. ega see ei ole midagi äh, ei ole mingi ime, et meil on praegu selline olukord, nagu on, see on täiesti loomulik, äh, et sellised nähtused on, me oleme küll teinud palju investeeringuid ka kosmosesse, kuid me oleme praegu ikkagi võrreldes ameeriklastega väiksed. Trump. teate, sellel kurikuulsal ööl ma olin ise Ameerikas väga kummaline öö muuseas. ja tagasi lennul ma mõtlesin selle, et mis nüüd saab. no selge on see, et asjad muutuvad. võib-olla vähem, kui äh, me kardame, aga muutuvad kindlasti. mis on aga selle juures tähtis? nimelt, Euroopa peab nüüd äh, võib-olla teatud valdkondades üksi hakkama saama ja võib-olla isegi kosmose puhul, eriti kui majandus tuleb mängu ja see on minu meelest jah, mõneti problemaatiline, aga samas avab ka uusi võimalusi. noh, kas me mõtleme siin kosmose jälgimise ja seire SST süsteemile, Galileole või äh, maa-uuringute ja seiresüsteemidele, tegelikult mõneski mõttes on meid jäetud nüüd üksi ja me peame ise hakkama saama ja, ja peaksime sellesse äh, uude olukorda suhtuma positiivselt, mitte ainult nägema selles koormat ja härra Sanonato märkused nüüd. kas kosmosestrateegia sambad äh, on valitud õigesti? mina arvan, et komisjonipoolsed jõupingutused mm, selle strateegia koostamisel on kandnud vilja ja meie oleme väga rahul sellega. meie omalt poolt Itaaliast üritasime äh, ka äh, kaasa aidata, kohtusime palju kordi teiste agentuuridega ja jah, äh, alguspunktiks hea. kuid äh, kosmosepoliitika on Euroopa Liidu jaoks väga noor poliitika, neliteist aastat vist ainult oleme me sellega tegelenud, Lissaboni lepinguga anti avapauk ja vahepeal on muidugi vähe, väga palju asjad muutunud, edasi arenenud, edasi arenenud ja saavutatud on nii mõndagi nii et minu meelest see strateegiadokument on hästi koostatud, see annab äh, väga realistliku pildi praegusest olukorrast, aga paari aasta pärast see tuleb kindlasti, seda tuleb uuendada, sest et äh, see sektor areneb väga kiiresti. paljud äh, selles strateegias toodavatest aspektidest on hästi äh, esitatud, aga mõned asjad tekitavad mulle muret. raha mulle muret ei tekita, raha puudutab ainult poliitilist tahet ja tehnoloogilises mõttes ka ei ole see minu meelest problemaatiline. Euroopas on väga kõrgetasemeline tehnoloogia jagunenud väga paljudesse äh, riikidesse, meie inimesed on hästi koolitatud, haritud, vaid äh, probleemiks äh, on see riskipelgurlik suhtumine Eh, mis meie mandrile on omane, me, me ei lähe kergesti riskile investeeringute mõttes, meil on vähe eh, selliseid äh, idufirmasid ja valmisolekut riskile minna. meil kartakse seda, et kui ühe korra läbi kukud, siis ongi kogu lugu. Ameerika Ühendriikides on hoopis teistmoodi, sellest pole midagi, kui korra äpardub, see on hoopis motivatsiooniks edasi püüda ja püütakse, püütakse, püütakse, kuni lähebki õnneks ja minu meelest see on kõige olulisem asi, see valmidus ähm, riskile minna. seda mitte ühegi dokumendiga või strateegiaga muidugi ei muuda, asi on äh, selles, kuidas me läheneme asjale, see on meie mõtteviisis me peaksime nägema sellest, et erinevad kultuurid oma koosluses ja sünergias võiksid tegelikult motiveerida seda, seda lähenemist, aga, aga praegu meil seda veel ei ole. Äh, aga kui meil sellist mõtteviisi ei teki, siis me selles väga kiiresti muutuvas maailmas ellu ei jää. Hiina ja India siin me näeme selgelt, äh, milline on teaduse ja teadusuuringute mõju diplomaatiliste otsuste mõjutamisel. kosmosediplomaatia, nii nagu teaduse diplomaatia, on äh, väga-väga jõuline sea-, side, se-, ähm, sidemete loomise diplomaatia. see loob sillad raskuste ajal ja aitab kaasa koostööle laiemalt. mul on kakskümmend aastat kogemust hiinlastega ja öö, äh, ma arvan, et koostööd tuleks toetada teadusuuringute vallas, ma ei tea, Marsi uuringud, Kuu uuringud, me peaksime nendega üheskoos projekte vedama, sest see avab uued majanduslikud võimalused, meie tööstusele uued võimalused ja poliitiliselt võib-olla uuemad võimalused, kus muidu võib-olla oleme tupikseisus. nii et nende suhete toestamine oleks tähtis. nüüd ja Itaalia konkreetsemalt. ma tegelikult vastasin härra Sanato juba ma ütlesin, et meie tahaksime, et meie lähenemine oleks koordineeritum ja globaalsem ja, ja päris hästi läheb sellega, meie agentuuri eelarve on oluliselt tõusnud viimastel aastatel ja need uued vahendid, mis meieni jõudsid sellel aastal, stimuleerivad loomulikult majandust laiemalt ja, ja aitavad kaasa avaliku erasektori partnerlusele. ja veel mõned küsimused, mille esitas härra esimees Euroopa Liidu kosmosemaastik on äh, killustatud. lubage mul teha üks märkus, enne Lissaboni lepingut, enne kui Euroopa Liit, äh, kui Euroopa Liidus sai mängur äh, kosmosemaastikul, siis meil olid siseriiklikud agentuurid ja, ja ESA ja kõik oli selge, kes teeb mida ja kes vastutab mille eest. ja agentuurid leidsid, lõid Euroopa Kosmoseagentuuri äh, selleks, et oleks piisavalt ressursse suuremahuliste pilootprojektide jaoks, et äh, avastada seda, mis on seal ilmaruumis, välja arendada kommunikatsioonitehnoloogiaid ehk teha asju, mis ühe üksiku agentuuri jaoks olid mõeldamatud. nüüd, kui Euroopa seadis endale ambitsioonikad ja tähtsad strateegiad Lissaboni lepinguga asjad muutusid, aga praegu veel päris ei ole me lahti saanud sellest teatavast konkurentsist siseriiklike agentuuride ja kosmoseagentuuri vahel. me peame tagama selle, et äh, Euroopa Kosmoseagentuur ei pelgaks äh, komisjoni, komisjon ei tohiks alahinnata omalt poolt äh, ESA-t ja niikaua, kuni see nii ei ole, siis tekitab see raskusi muidugi agentuuri jaoks minu jaoks on see teema muidugi uus, kaks ja pool aastat oleme sellega tegelenud ja seega toon võib-olla värsket äh, vaimu sellesse arutellu. ja kardetakse mm, seda, et selle Euroopa Liidu turule sisenemisega tegelikult löödi asjad tasakaalust välja. aga seda ei ole põhjust peljata minu meelest ESA-l eh, on väga suured võimalused, ta on teadmiste, uuringute mõttes kindlasti esirinnas ja ta aitab komisjonil läbi oma tehnilise pädevuse rakendada eesmärke, mis nad on endale seadnud. ESA-l on väga suured tead-, tehnilist, väga suur tehniline ekspertiis. seni aga ei ole eh, seda võib-olla piisavalt tunnustatud. ja selles peituvad ka mitmed raskused sekkub härra esimees. ESA-st ja komisjonist räägite, jah? aga kuidas on GNSS-i agentuuriga, kes ka siin laua taga istub? väga tabav küsimus tegelikult see, et loodi GNSS-i agentuur, äh, tähendaski seda, et komisjon tahtis saavutada tä-, teatud tehnilist pädevust selles äh, valdkonnas ja täiesti normaalne, sellepärast et Galileo on, Galileo on Euroopa programm ja äh, kosmoseagentuur ei peakski seda juhtima. tegemist on kriitiliselt tähtsa programmiga, väga laia programmiga ja täiesti normaalne, et Euroopa loob eraldi agentuuri selle jaoks see programm on väga pikaajaline, aga täiesti õigesti käitutud. mulle tundub, et Euroopa Kosmoseagentuur ei konkureerigi üldse sellele vastutusele. härra Puusek, te ütlesite, et GNSS-i agentuur GSA on regulatiivasutus, nii nagu komisjon või? vastab härra Des-, Teodorides, jah, põhimõtteliselt küll peamised osapooled on liikmesriigid ja komisjon. asi on aga selles, et komisjon keskendub operatiivpoolele ja teenuse pakkumisele. Euroopa Kosmoseagentuur keskendub aga uute tehnoloogiate väljaarendamisele ja selle süsteemi rakendamisele nii et me toome need asjad kokku ja hoiame niimoodi süsteemi käigus. nii et selles mõttes mingisugusest äh, konkurentsist ESA-ga rääkida ei saa. üks näide on Umissat äh, paari aastakümne tagant. tegemist oli toona ESA-st välja kasvanud asjaga kas see siis tähendab seda, et Euroopa Kosmoseagentuur ei ole regulatiivasutus? ei, ei. Euroopa Kosmoseagentuuril on väga oluline tööstuspoliitikate väljakujundami-, kujundajana. aga minu meelest ta ei ole regulatiivne asutus, reguleeriv asutus, vabandust ja ma vastaksin lõpuni, kui lubate. juurdepääs kosmosele ja erasektor jah, äh, väga raske on ette kujutada, et raketi orbiidile saatmine peaks, äh, saaks olla kasumlik. minu meelest ükski äh, ettevõte ei ole Euroop-, maailmas suutnud nii palju neid rakette orbiidile saata, et sellest mingisugune tulu tekiks. me, me ei räägi siin kümnest, sajast, me räägime tuhandetest, mis tuleks äh, ähm, orbiidile saata. aga praegu äh, selles majanduskontekstis äh, peab avalik sektor olema kaasatud. näiteks äh, Space kuus äh, programm. Nendel on kaks hinnakirja, äh, NASA-le üks ja teistele teine. kommertsettevõtete jaoks on need hinnad palju kõrgemad. ja tegelikult niimoodi nad äh, jõuavadki tasakaalu. Euroopas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal astuti ESA ja, ja tööstuse jaoks oluline põhimõtteline samm tehti väga suur muutus, nimelt äh, kõige eest ei vastuta enam mitte ainult ESA, vaid ka äh, ettevõtted. tulevikus peavad äh, siis ettevõtted väga piiratud toetusega ise saama hakkama nende stardiplatvormidega. kas see mehhanism ennast tõestab või ei, see on äh, tänane, täna veel suur küsimärk, komisjon peab sellele mõtlema, sellepärast et komisjon kasutab äh, väga palju neid platvorm, stardiplatvorme ja on kõige suurem institutsionaalne klient. aga Euroopas juurdepääs kosmosele on asi, mida ei tohi seada ohtu, aga ärilises mõttes peab see ka olema öö, äh, mõeldav, sest et kui see äriliselt vilja ei kanna, siis kukub asi kokku. Venemaa, Hiina, Ameerika Ühendriigid, isegi kõige, isegi erariski ehm, kapitali abil tuleb sisse mingi osa avaliku sektori vahendeid. kas nüüd võiks siia ühe küsimuse lisada? ma ei saa aru täpselt, vabandan, et võib-olla tõlke tõttu ütleb kõneleja, ei saanud aru minu küsimusest, aga ma võin ka oma, oma küsimusi ükskõik millises keeles siin äh, esitada, prantsuse, hispaania, saksa või inglise keeles. nii, esiteks, mida siis tähendab, äh, kui palju on võimalik süstikute äh, võrdne kasutamine edasi? kui palju on Galileo programmis tegelikult siis reaalselt kosmoses satelliite? kolmandaks, millised on kosmoseprogrammi sarnasused teie agentuuri puhul, Venemaa puhul ja Hiina puhul? mis tegelikult meil siin kaalul on? ja edasi taaskasutus, süstikute taaskasutuse, kanderakettide süsteemide, mootorite, põhimootorite ja kiirendusrakettide taaskasutamise süsteemid. suur tänu! no küsimusi sai praegu rohkem kokku kui alguses või mis? Äh, väga ebaõige, õiglane. aga palun vastake lühidalt, äh, ütleb härra Puusek, sest et meil on ka teine paneel veel plaanis. kaks küsimust väga lühidalt ja tõesti vabandust, et äh, ma ei vastanud nendele küsimustele. esiteks ECOLi küsimuses Euroopa Liidu ECOLi määrus kaasab eh, Euroopa autotootjaid, eh, õige pea on neil ka Galileo pardasaatjad eh, olemas, nii et meil on intensiivne töö autotöösturitega ja see on hea näide, kuidas aitab see määrus Galileo võimalusi ja teenuseid kasutada, nii et suur tänu selle küsimuse eest ma arvan, et GNSS on väga hästi positsioneeritud ja, äh, ja me oleme õiges kohas. kui palju satelliite kosmoses? täna neliteist kosmoses ja järgmisel nädalal, seitsmeteistkümnendal, on äh, Prantsuse Guianas äh, väga oluline raketi kosmosesse saatmine kaheksateistkümnendal novembril ja siis edasi, järgmisel aastal on veel plaanis kaks ja edasi rohkem. nii et Galileo läheb pikkade sammudega edasi. suur tänu, et esitasite eh, küsimuse uuesti. Eh, koostöö Venemaa ja Hiinaga eh, Hiinaga on meil koostöö kuu kaardistamises kasutame eh, kuuseire eh, programmi Hiina poolt ning eh, meie poolt on siis teadmised, kuidas kuu pinda kaardistada. kadus, kasutades erinevaid süsteeme, kuidas kuu kaardistamist kõige innovatiivsemate tehnoloogiatega ellu viia. ja geofüüsikaga seotud aspektid äh, läbi kosmose, näiteks äh, äh, maavärinate oht, mida on võimalik kosmoses tuva, tuvastada. nii et Hiinaga tegelikult meil on kosmosediplomaatia, püüame leida uusi võimalikke viise, kuidas koostööd teha. ja meil on ka mehitatud kosmosejaama projekt koos äh, Itaalias äh, arendame seda välja rahvusvahelise kosmosejaama jaoks, mis siis äh, on tegelikult äh, ka väga olulise kasutusvaldkonnaga Hiina jaoks. siis Venemaa. arutame praegusel hetkel kliima- ja keskkonnauuringad, uuringute võimalikke rakendusi, mida koos saaksime kasutada äh, et saata orbiidile seiresatelliit, eh, eh, mis oleks püsiv, niimoodi, et seda teadusuuringute jaoks just kliimavaldkonnas saaks rakendada. jällegi üks asi, mis on seotud ka eh, uuringutega kliimavaldkonnas, nagu öeldud, nii et näited selle kohta, mida praegu teeme. edasi, isa kasutus kosmoseagentuur alustab uuringuid uute programmide jaoks ministrite tasemel seda praegu äh, arutatakse Adrian seitse tüüpi süstikud on siis tulevikusüstikud, mis aitavad kulusid kokku hoida tulevikus. suur tänu, ütleb esimees, aitäh suurepäraste kõnede, vastuste, küsimuste ees, väga huvitav. ja nüüd me läheme teise paneeli juurde edasi. ja härra Tortora ja härra Brunario on meie kõnelejad seal mõlemad on kutsutud eh, ja olge head, palun asuge siin ülesse. ja alustamegi härra Tortoraga, kes on Euroopa Kosmosepoliitika Instituudi direktor. ei, see ei ole agentuur veel, ütleb esimees. järgmine kord eh, meie komisjonis on juba võib-olla nii, aga praegu on tegemist instituudiga ma saan aru, et tegemist on uurimistegevusega, noh, nagu alati, teadusuuringud, võib-olla ka mingisugused tehnilised uuringud. Need võivad olla põhimõtteliselt olulised, äh, mingisugused uued innovatsioonid. võib-olla saate öelda paar sõna nende kõikide asjade kohta, sest et minu arust on see väga huvitav meie jaoks suur tänu, härra Puusek ja mul on väga hea meel olla siin, et ja mind kutsuti teie ette, et rääkida täiesti uuest positsioonist, mind nimetati ametisse mõned kuud tagasi, nii et Euroopa Kosmosepoliitika Instituut on äh, mõttekoda, mõttekoda, mille ülesanne on analüüsida ja uurida seda, millised võiksid olla kosmosepoliitika järgmised äh, soovitavad sammud. ja loomulikult äh, me tegeleme ka sellega, mis maailma mastaabis to,, mastaabis toimub, meie peakorter on Viina, Viinis ja see on väga hea koht tegelikult Viin kui selline äh, asjade elluviimiseks. ÜRO on kohal seal esindatud ja suurepärane aken on maailmasse seetõttu avatud rahvusvahelised arutelud äh, käivad praegu ka kosmoseõiguse alal. ja ma loodan, et see selgitab võib-olla veidikene ka äh, meie instituudi missioone. tahaksin alustada sellest, et rääkida täna konkurentsivõime küsimustest, aga kõigepealt tahaksin tänada äh, ja öelda mõned tänusõnad tavaliselt öeldakse muidugi tänusõnu äh, ettekande lõpus, aga ma tahaksin alustada hoopis tänadest. tahaksin äh, asepresident Sefkovitši tänada, siis äh, volinik Pienkovska, Grow peadirektoraati, Euroopa Kosmoseagentuure ning, agentuuri ning ka liikmesriiki ning me tahaksime öelda suur tänu selle eest, et olete selle kosmoseküsimuse toonud ka Euroopa Liidu poliitilistesse päevakordadesse aastal kaks tuhat kuusteist kohtute strateegia dokument on viga, väga õigeaegne ja hea võimalus, nii et suur aitäh ka Euroopa Parlamendile selle protsessi toetamise eest. kuna tegelikult äh, kaalul on nii mõndagi, siis äh, ma ütlesin, et esiteks räägin kõigepealt konkurentsivõime küsimustest. konkurentsivõime on loomulikult üks, üks äh, oluline küsimus, aga me peame rääkima kõigepealt, mis asi see on ja mis on siin kaalul? see ei ole ju mingi absoluutne väärtus, see on pigem suhteline väärtus. Te olete jah, konkurents, aga konkurentsivõimelised kellega võrreldes või kelle ees te olete teinud ilmselt jõupingutusi, et teatud konkurentsivõimet saavutada ja siis mida edasi? Te ei jää ju sinna igaveseks, sellepärast et tuleb vaadata ka, millised on teiste tegevused ja kuidas teised liiguvad edasi. mida teevad teie äh, konkurendid, milline on nende konkurentsivõime ja kuidas nad äh, edasi lähevad äh, maailma tasemel? nii et konkurentsivõime parandamine on täiesti lõppematu jada, ülesanne, mis on alati teie ees, seda tuleks alati toetada igavesti. see võib olla veidike äh, hirmutav, aga nii ta on. isegi kui teie konkurendid paigal seisavad. ja praegusel hetkel see nii ei ole. ja seetõttu on veelgi rohkem põhjusi olla veel aktiivsem. ja üks äh, raskusi siin kuidas konkurentsivõime küsimusega tõhusalt toime tulla, on see, et te peaksite hindama, kus kohas te täpselt olete. kuidas me saame oma konkurentsi äh, taseme, taset hinnata? ei ole teist võimalust kui rahvusvahelistel turgudel konkureerimine. ja sellel eeldusel põhinedes arvan ma, et täna saame üsna enesekindlalt mõelda ja öelda seda, et Euroopa Liidu tööstus on konkurentsivõimeline, see on oma konkurentsivõimet demonstreerinud igal korral, kui talle on pakutud võimalust avatud ja õiglastel turgudel konkureerida. ja need aspektid on siin väga tähtsad võib öelda et, et nelikümmend kolm protsenti tööstusmüüki on äh, just äh, kommertsturgudel äh, saavutatud eurooplaste poolt kaks tuhat viisteist, ma ütleksin, et see on muljetavaldav. ja veel üks asi, mida ma tahan öelda, on see, et konkurentsivõime on tööstusega seotud. kui me toome paralleeli sellega, mis teaduses toimub, siis mitte keegi ei kahtle, et just äh, teadlastega peab äh, rääkima läbi, enne kui me otsustame, mida äh, teha järgmise teadusmissiooni käigus. aga konkurentsivõime koha pealt on väga paljudel inimestel, mitte ainult teadlastel, palju häid mõtteid. ja ma ütleksin, et kui konkurentsivõime küsimusega tõesti tahate toime tulla, siis te peate väga oluliselt vajadustele rajanduma, mis tööstuse enda poolt on ette pandud ja tegelikult tööstus ainukesena saab äh, selgelt hinnata, millised on need prioriteedid, mida peab hinnata, hindama selleks, et toetada konkurentsivõimet. kui te äh, siin toetate teisi äh, võimalusi peale konkurentsivõime, näiteks institutsionaalsete missioonide ettevalmistamine, see on teine asi. aga kui te tahate tõesti toetada konkurentsi, siis tööstus peaks ütlema, mida vaja selleks on. aga irooniliselt praegusel hetkel, kui me vaatame tänaseid protsesse Euroopa Liidus, kus valmistatakse ette tööprogramme äh, ja uurimis- ja teadustegevuste programme avaliku sektori poolt, siis tööstusega konsulteeritakse küll, aga ainult konsulteeritakse ja me peaksime siit minema edasi ja äh, mitte ainult ei peaks olema tööstuselt antavad märguanded, äh, need, mida me arvesse võtame, vaid nemad peaksid asju dikteerima rohkem. siis toetus konkurentsivõime suurendamiseks. seda ei ole ka väga lihtne äh, alati tuvastada, mida on vaja teha. esimene küsimus on, mikspärast on vaja avalikku tuge üldse? väga lihtne ja lühike vastus on, et meil on vaja võrdsemat äh, konkurentsi teiste konkurentidega. mikspärast on äh, see praegune konkurentsiolukord niivõrd ebavõrdne? sellepärast, et meil on äh, koduturgude suuruste vahel väga erinev suurus Euroopa, vabandust, maailma regioonides äh, ja Euroopa institutsionaalne nõudlus on üsna piiratud võrreldes näiteks Ameerika Ühendriikide omaga. aga siin võib välja tuua ka näiteks Jaapani, Venemaa, Hiina või mõni, mõne teise kosmoseriigi. nagu öeldud, nelikümmend kolm protsenti oma käibest saab Euroopa kosmosesektor äh, tööstusturgudel, mis tähendab äh, seda, et viiskümmend seitse jääb institutsionaalseks äh, turuks alles. see on täiesti ennekuulmatu, mujal äh, kaheksakümmend protsenti oleks see näiteks USA-s, Hiinas sada protsenti ja Indias ka sada protsenti, Jaapanis ka sada ja Venemaal peaaegu sada. nii et me peame võtma arvesse ka seda, et institutsionaalne äh, nõudlus ei ole isegi praegu tasakaalus Euroopa majandusjõuga. teine küsimus. milles siis asi? mida oleks vaja saavutada? tagada äh, Euroopa tööstuse tipptehnoloogiale piiramatu ligipääs kõikides kosmosetehnoloogia valdkondades me ei saa lubada äh, mingisugust piiratust. kui ettevõte ei äh, saavuta seda, et äh, parimat võimalikku pakutakse äh, tema klientidele, siis äh, lihtsalt äh, on nad turult välja tõrjutud. ellujäämise küsimus on see, et tipptoodetele oleks mõistlikel majanduslikel tingimustel piiramatu ligipääs ja see on kindlasti abiks ka äh, avaliku garantiiprogrammide puhul. kuidas seda saavutada? nagu ma ütlesin, äh, tööstus peab ise omad vajadused äh, selgitama ja välja ütlema. Euroopa on praegusel hetkel tegelikult väga soodsas olukorras, sest ma ei tea ühtegi teist maailma regiooni, kus tööstus saaks tulla kokku ühe laua ümber ja selle esindajad äh, lepiksid kokku äh, teekaardi tehnoloogia vajaduste osas. ja seda tuleks äh, tõeliselt ära kasutada. siis ka prioritiseerimise küsimus, mis peaks olema sektoripõhine. peaksime defineerima, kas näiteks äh, äh, maaseire peaks olema satelliitnavigatsioonile eeliseks või kumba, kummale eelistada, see on äh, muidugi poliitiline otsus. aga tööstus igal juhul paneb prioriteetide nimekirja ilmselt kenasti paika. ja siis tehnoloogia valmidustasandil äh, aval- äh,, avalik-õiguslike teadus- ja arendustegevuste programmides praegu valmistaks, valmistatakse ette pigem äh, tulevikuvaateks, tehakse esimesi samme tulevikutehnoloogiate väljaarendamiseks, see on hästi äh, tore, aga kui me tahame konkurentsivõimet, siis äh, see siin ainukesena ei aita. konkurentsivõime on seotud tipptehnoloogiliste võimetega, sest mitte tehnoloogiaid, vaid tooteid on vaja selleks, et tööstus saaks hoogu sisse ja kuna ma ütlesin, et institutsionaalne nõudlus on Euroopas piiratum võrreldes äh, äh, näiteks Euroopa majanduse kaaluga, siis kosmoseteenuste koduturg Euroopas äh, on äh, on väga hästi kosmosestrateegias välja toodud. nii et see strateegia on väga hea algatus. siis mitterahaline toetus tööstusele on ka väga teretulnud. näiteks Euroopa Liidu kosmosemajandusdiplomaatia, ka arutatud strateegias, väga hea kosmoseküsimustele rahastuse leidmine ja võimaluste avamine ning toetus VKE-dele aga veel mõned äh, mitterahastamisega seotud aspektid on tähtsad siin. näiteks äh, eelarvete ennustatavus, äh, pikaajalised poliitilised mm, eesmärgid, reeglite stabiilsus ja läbipaistvus ja taristute turvalisus. see on kõik väga oluline selleks, et erainvesteeringuid sellesse sektorisse meelitada. Need on väga vajalikud algatused ja siis eh, hankeskeemid, mis oleksid innovatiivsed. lõppkokkuvõttes aitab see kujundada välja ka institutsioonide ja tööstuse omavahelist suhet. peamine aspekt SpaceXi taga on see, et esimest korda kosmosereiside äh, ajaloos nõustus USA föderaalvalitsus äh, kõikvõimsa tarbija ja kliendi äh, allutama tegelikult tarbija positsioonile. ja sellel on väga palju mõjusid eh, nii institutsioonidele kui kogule, kogu kosmosetööstusele. küsimus on, eh, kas Euroopa on valmis selliseks eh, nihkeks ja minu arust on see väga oluline küsimus. ja kokkuvõtteks. sest kogu aeg on otsas, tahaksin nimetada mõningaid nendest teemadest, mida meie praeguses dokumendis ei arutatud, aga mis võiks olla väga huvitavad. Euroopa äh, kosmosestrateegia tuleviku jaoks. kõigepealt julgeolek äh, ja turvalisus kosmoses äh, kuna objekte on orbiidil rohkem, on see ohtlikum ning samuti on ka Äh, ohtlikum see, kui on rohkem osalejaid. siis äh, varjatud relvastumine, äh, selles osas Euroopa positsioon praegu ei ole väga kõlav ja me peaksime selle kõik arvesse võtma. tahaksin siin vedada paralleeli sellega, mis toimub praegu kübervaldkonnas Äh, RN6 ja Vega on mõlemad väga head võimalused, kuidas me saaksime enamikud äh, raketisüsteemid äh, kontrolli alla, aga me ei ole kasutanud praegu kanderakettide süsteemi äh, nii väikse kui suuremamahulisi ja just väikeste kanderakettide süsteemide jaoks on praegu väga suur turg, me ei ole seda ära kasutanud. teisest küljest, kas see on institutsioonide roll või siis peaks erasektor pigem sellega tegelema? see on kindlasti analüüsi teema. ja siis teiselt poolt muidugi suured kanderakettide süsteemid. praegu arendatakse Ameerika Ühendriikides ühte sellist välja. aga kui Euroopa tahab panustada täpselt sellesse samasse sektorisse tulevikus, äh, rahvusvahelises äh, koostöös äh, kosmoseuuringute jaoks, siis meil oleks ka vaja suuremahulist kanderaketisüsteemi. üks variant on lihtsalt osta ligipääs läbi teiste, see on üks variant ja siis muidugi kosmoseõigus, kosmose liiklusjuhtimissüsteemid äh, ja kosmosehaldus. sest lõppkokkuvõttes nii, nagu me kontrollime ja juhime oma äh, lennusüsteeme, peame me juhtima ka liiklust kosmoses. ja siis kosmoseuuringud praegusel hetkel me ei tea täpselt, millised on Euroopa poliitika või strateegia ambitsioonid ja eesmärgid ja loomulikult on väga palju ka käimasolevaid äh, arutelusid rahvusvahelisel tasandil, ma arvan, mille osaks Euroopa peaks olema. suur tänu ja järgmine kõneleja äh, selles teises paneelis on, paneelis on härra Bonario, tegemist on Rumeenia kosmoseagentuuri äh, nõukogu juhiga ja tegemist on endise kosmonaudiga. või olete ka praegu seda? kolmkümmend viis aastat tagasi, selge. no oluline oli seda küsimust esitada ikkagi. nii et äh, ootame huviga teie märkusi. Thank you, Mr Chairman. Mr Chairman, distinguished audience aitäh, härra esimees, lugupeetud kuuldajad, mina olen sellel planeedil saja kolmas inimene, kellel oli võimalus äh, maa ilu ja ka haavatavust äh, siis näha avakosmosest. planeet Maa on ainulaadne, ei ole näha sealt ülevalt ei piire, huvisid, intriige ega kriise. on võimalik näha ainult haavatavust ja õrnust. meid šokeerib tegelikult atmosfääri Äh, väiksus, äh, äh, mis kaitseb maailma, eriti kui mõtleme nende peale, kes saastavad maailma ja niimoodi vähendavad maa rohelisi kopsusid ja tegelikult võtavad meilt ära siis hapnikku, mis hoiab siin üleval elu. olles käinud kosmoses ja olles mitmetes organisatsioonides kõrgel kohal äh, on näidanud mulle, kui tähtis on teadus- ja arengutöö, kui tähtis on jätkusuutlik areng, rahvusvahelise koostöö tahe selleks, et ja sellepärast peame me kõik inimesed tegema selleks, et äh, kaitsta ja investeerida meie tulevikku, äh, inimkonna tulevikku, liidu riikide tulevikku olen erinevate rakkerühmade liige ja me koostasime ka äh, Eh, kosmosejulgeoleku alase uuringu. Eh, peaaegu tuhat kolmsada satelliiti on Maa ümber, neid juhivad kaheksakümmend erinevat riigiorganisatsiooni, mis pakuvad siis miljarditele inimestele teenuseid. Euroopa Liidul on praegu orbiidil kaheksateist satelliiti ja järgneva kümne-viieteist aasta jooksul kavandatakse veel kolmkümmend äh, orbiidile saata. Äh, nii tsiviil kui ka sõja äh, osapooled kasutavad äh, kosmosesüsteeme oma tegevuse laiendamiseks, siin on näiteks jälgimise süsteemid, äh, keskkonna jälgimine, varajased hoiatussüsteemid ja nii edasi. mis puudutab Kopernikust, äh, mis on ülemaailmne maa jälgimise satelliit, millega tegelikult toetatakse ka Euroopa poliitikate autonoomnust, vajab ka läbipaistvat haldamist ja peale selle tuleb mõelda ka selle peale, et me saame väga paljudelt erinevatest allikatest informatsiooni ja seda tuleb kuidagi hallata, süsteem peab olema avatud ja kasutatav ja samal ajal peab meil siiski andmetele juurdepääsule olema teatud kontroll selleks, et kaitsta tundlikke andmeid. Äh, Kopernikuse kasutamine julgeoleku eesmärgil tegelikult suurendab riske sellele süsteemile, mis tähendab seda, et väga tähtis on mõelda julgeoleku küsimuste peale äh, Äh, nii süsteemi menetluste kui ka siis äh, vara puhul. mis puudutab Galileod, äh, Euroopa Liidu enda ülemaailmset satelliidinavigatsiooni süsteemi ja selle allsüsteemi EGNOS-t, mida siis kasutatakse nii lennunduses, laevaliikluses kui ka maa territooriumil ja selle puhul on väga tähtis just see, et me vaataksime, kuidas jõuavad kosmoseandmed turule ja nende kaudu pakutakse teenuseid ja kuidas seda teevad nii era- kui ka äh, avalik sektor äh,. väga tähtis on vaadata erinevat mõju, enne kui me äh, hakkame uusi õigusloomelisi ettepanekuid tegema äh, näiteks e-kooli ja ka digispidomeetri puhul on väga tähtis, et oleks kohustuslik äh, läbi viia see äh, kohandatavuse programm. peale selle tuleks mõelda ka parema täpsuse ja krüpteerimise peale muidugi tuleb ka Euroopa satelliidisüsteemi konkurentsivõimet parandada ja hoolitseda selle eest, et meil oleks äh, kosmosetehnoloogia tugev baas ja et meil oleks ka piisav majanduslik võimelikkus äh, selleks, et meil oleks võimalik kosmosesüsteeme kasutada, edasi arendada äh, ja nii edasi arvestades siis nii tehnoloogilise autonoomia kui ka äh, pakkumise poolega väga tähtis on, et meil oleks sõltumatu juurdepääs kosmosele ja seda selleks, et Euroopal oleks võimalik äh, jää-, säilitada juurdepääs ka kriisi ajal kosmosele. mul on väga hea meel, et komisjon on siin tegelenud teadus- ja arengutööga ja on välja töötanud novaatorlikke hankemenetlusi, hoolitsemaks selleks, et meil on võimalik äh, uute lähenemiste kaudu äh, võimendada äh, avaliku sektor, erasektori investeeringuid äh, rohkem ellu viia ka avaliku ja erasektori koostööd ja välja töötada ühiseid tehnoloogilisi algatusi. härra Marinesko on välja pakkunud need ühised tehnoloogilised algatused, mis puudutavad pilootprojekte innovaatorlike kosmotehnoloogiate puhul oleks tegelikult suurepäraseks võimaluseks kasutada ka avaliku sektori vahendeid avaliku ja erasektori koostööks ja selliste algatuste kaudu on meil võimalik ka äh, tuleviku vajadustega paremini arvestada. kuid selle kõige puhul ei tohiks ära unustada julgeoleku küsimust. kosmose infrastruktuur on ohu all, kosmosesüsteemiks on uued äh, ohud, nagu näiteks see, et võib kokku põrgata äh, kosmoseprügi ja muu seal lendab, aga peale selle ka signaali segamine, küberrünnakud ja isegi on võimalik ka satelliidivastaste relvade kasutamine. Äh, väärkäitumine toob endaga kaasa kosmoses väga suuri riske ja nende riskidega tegelemiseks on meil vaja erinevaid meetmeid, kuna need ohud ja võimalikud Äh, vastused on sarnased kõikide osapoolte jaoks, ükskõik kas tsiviil, äri või sõjalised osapooled, äh, poolte jaoks ja sellepärast äh, ühised ohud võivad endaga kaasa, aitavad endaga kaasa tuua ka paremaid ühiseid lahendusi. meil on kosmose ühiskonna jaoks ühised strateegiad, millega meil on võimalik kaasata erinevaid osapooli, ja tagada ka jätkusuutlik areng äh, avakosmose tegevuse jaoks. Äh, samamoodi ka kosmose jälgimise ja seiresüsteem on väga hea ja kui see töötatakse nüüd ümber kosmose olukorrast ülevaate saamise süsteemiks, siis ka see aitab tegelikult paremini mõista kosmost ja seal toimuvat tõhus äh, kosmosevara kaitsmine nõuab seda, et äh, julgeolekukaalutlused äh, oleksid kas-, kosmoseprogrammide esimestest faasidest kuni lõpuni kaasatud. kahe tuhande kuueteistkümnes aasta oli Euroopa jaoks väga tähtis Galileo esimeste teenustega tehti algust Kopernikus, Kopernikus samamoodi äh, pakub edaspidigi andmeid, äh, samamoodi ka kosmose jälgimise ja seire konsortsiumi tuli kokku äh, Euroopa Liidu üldine strateegia välise kaitsepoliitika jaoks töötati välja, samamoodi nagu ka, ka kaitsetegevuskava ja see kõik aitab äh, tugevdada sünergiat julgeoleku ja kaitsetööstuse vahel. peale selle komisjon arvatavasti äh, töötab välja ka siis uue kosmosestrateegia Euroopa ja ka Kosmoseagentuuri jaoks. ja strateegiline ühine lähenemine kosmosejulgeoleku jaoks on tegelikult väga tähtis osa nende äh, algatuste puhul selleks, et ka tulevikus äh, seda olukorda veelgi parandada. samal ajal äh, peaksime me kasutama ka majanduslikku diplomaatiat ja kaubanduspoliitikat selleks, et Euroopa ettevõtetel oleks võimalik üleilmsete probleemidega hakkama saada ja härra esimees, ma sain hakkama kiiremini kui kümne minutiga. aitäh! aitäh teie märkuste ja kõne eest! ja nüüd läheme küsimuste-vastuste vooru juurde. härra Marinescu, palun. aitäh, esimees härra Todorov minu arvates väga hästi tõi välja siin need konkurentsiküsimused, see on väga tähtis ähm, majanduse jaoks, aga ka kodanike jaoks. minu jaoks see tähendab seda, et Euroopa kodanikud ja Euroopa institutsioonid äh, võiksid saada juurdepääsu samadele, võib-olla ka enamatele teenustele nagu ka teistes valdkondades ja arvatavasti ka oleks need teenused parema kvaliteediga. nii et mind huvitaks teie arvamus. et kas me oleme samal tasemel Aasia ja USA-ga ja mida me peaksime tegema selleks, et seda olukorda parandada, juhul kui on vaja midagi teha tulevikus. meil on seal satelliidid üleval, aga me peame neid kasutama. ja mida me peaksime siis tegema selleks, et neid satelliite ka võimalikult tõhusalt kasutada? mida siis tuleks teha nii majanduse kui ka kodanike heaks? ja härra Brunare, härra Todorov tõi ka siin selgitusi ja teie olete seal üleval käinud. mida te arvate kosmosevarade uuringutest, et ähm, milline oleks siin see mõistlik tegevus? sest midagi on siiski tuleviku jaoks ette nähtud kas need kosmosevarade uuringud oleksid huvitavad või mitme? minu arvates oleks väga huvitav nende uuringutega pihta hakata või rohkem sellega tegeleda Euroopa Liidus. Thank you very much, Mr Kohlitšek. härra Kohlitšek. suur tänu. mul on ainult kaks küsimust, esimene nendest konkurentsivõime on tõesti väga oluline aga üks asi on veel, me peame saatma orbiidile satelliite ja neid ka seirama. ehk teisisõnu, meil on vaja satelliite, rakette ja loomulikult maapealseid seadmeid mujalt. Ameerika Ühendriikidest, kolmandatest riikidest üldse siis väljaspoolt Euroopa Liitu. ja minu teine küsimus kas teil on äh, kavas uurida ka avaramat kosmost kui ainult see, kuhu on jõutud praegu kosmosejaamaga? minna kaugemale, päikeseni suisa või teiste pla-, teisi planeete hakata uurima, aitäh! suur tänu! härra Tortora, härra direktor Euroopa Kosmosepoliitika Instituudist. Teile oleks mul üks küsimus, kui palju on teie instituut kaasatud Horisont kaks tuhat kahekümne programmidega? ja kuidas tagada see, et Horisont kaks tuhat kakskümmend, teie esitlus oli väga üldine. Horisont kaks tuhat kakskümmend, kuidas me tagame selle, et äh, selle läbi meie tööstussektori konkurentsivõime suureneks. kui ma teie neid slaide vaatasin ja selgitusi kuulasin, jäi, tekkis mul see küsimus. see pakuks mulle huvi. ja siis veel üks teema Te ütlesite, et kosmoses äh, saadab meid edu siis, kui Ameerika Ühendriikide valitsuses saab tarbija. Euroopa aga ootab, et liikmesriikidest, äh, kas saab siis ka tulevikus tarbijad? kas me siis oleme tõesti nii palju maas ameeriklastest? ja siis äh, Moon Village külakuu peal mõte. kas äh, Euroopa peaks seda toetama? võib-olla oskate mõlemad vastata sellele? minu meelest see on väga huvitav. peadirektor midagi sellest rääkis kosmoseagentuurist, eks ta siis ise paari nädala pärast räägib isa, ise. kuidas toetada erainvesteeringuid kosmosse? EFSI on iseenesest väga võimas hoob. nii et viis küsimust oli mul teile kokku. ja Rumeenia kolleeg härra Brunariu võib ka vastata nendele. Junckeri Euroopa Kaitsefond, mille ta välja pakkus. sellest võib-olla oleks ka kasu Euroopa kosmosevarade kasutamiseks julgeolekukaalutlustel. ja mis te arvate, kuidas neid varasid saaks kasutada? ja siis veel üks küsimus teile, millised on peamised ohud kosmosevaradele? Need võivad olla nii tehnilist kui ka poliitilist laadi, finantsmured, see on ju alati probleemiks raha ei ole meil kunagi piisavalt. nii et ma palun vastata nendele küsimustele. suur tänu, suur tänu nende väga huvitavate küsimuste eest. kõigepealt härra Marinescu. minu meelest ei peaks küll Euroopa kuidagi häbenema seda, mida me oleme saavutanud Euroopa on kosmosesektoris äh, väga kõrgesti hinnatud äh, äh, osaleja. olgu see siis kosmoseuuringute osas, maa seire osas, maa uuringute osas ja minu meelest on kosmos üks nendest tipp valdkondadest Euroopas võrreldes teiste paljude valdkondadega. ja märkimisväärne on see, et Euroopal on see õnnestunud äh, äh, kulutades ainult äh, murdosa nendest summadest, mida on kulutanud teised sarnastes tulemuste saavutamiseks. nii et praegu minu meelest küll ei ole mitte mingisugust põhjust kahelda Euroopa kvaliteedis antud sektoris ja siis te küsisite ähm, kosmosevarade uuringu kohta, kas Euroopa peaks siin mingisugust rolli mängima või ei. üsna tihti öeldakse, et praegu ei ole veel äh, aeg küps selleks, majanduskriis ja nii edasi, aga mina vastaksin sellele niimoodi, et kui me jääme nüüd siis ootama seda aega, millal meil on nii palju raha taskus, et me ei tea, mida sellega peale hakata ja alles siis hakkame Euroopa rolli kujundama äh, kosmovarade uuringus, siis jäämegi ootama. tegelikult tuleks läheneda sellele küsimusele teistpidi. kas Euroopa saab endale lubada seda, et äh, me jääme täiesti kõrvale rahvusvahelisest koostööst? see koostöö ju tuleb sest praegu me näeme, et liigutakse sinna suunas päikesesüsteemi ja sealt kaugemalegi on juba mindud. ja minu isiklik vastus sellele oleks, et kui Euroopa tõesti tahab olla teadmistepõhine majandus või ühiskond, peaks kindlasti mängima ka kosmoses rolli. aga see roll tuleb kuidagi defineerida. me peame endale saat-, seadma teatud eesmärgid, ambitsioonikad eesmärgid ja praegu on minu meelest need seadmata. härra Kohlitšek, te küsisite kosmose jälgimise ja seire kohta ja ja eh, maa madalamal orbiidil. komisjon eh, oma SSD programmiga mis siis on kosmose jälgimise ja seire tegevuskava, on täiesti tervitavaid samme astunud, kuid see kosmose jälgimine ja seire, sellega me võtame endale kohustuse kõik maa peal teha, mis on võimalik ära teha me peame ära kasutama maapealseid seirevõimalusi selleks, et orbiidil toimuvat äh, uurida, aga sellel on piira, piirangud. nimelt äh, ainult teatud suurusega objekte saame me jälgida ja seirata ja tehnoloogiliselt. ja küsimus on selles, et kuidas Euroopa tagab endale juurdepääsu nendele teadmistele ka kõige väiksemate objektide puhul, mida äh, praegu meie radarid kinni ei püüa. nii et ilmselt on tulemas SST-le järgi järgmine projekt, nimelt äh, jälgimise seiresüsteemid, mis siis äh, mitte enam ei ole ehitatud maapinnale, vaid orbiidile, et ka neid kosmosejäätmeid, mis muidu praegu radarid kinni ei püüa, Äh, saaks jälgida ja muuseas äh, prügi töödame, toodame me kosmoses praegu väga palju, olukord selles mõttes äh, halveneb ja muretsemiseks on põhjust küllaga. nagu ma ütlesin, praegu me siis tegelikult oleme sõltuvuses ameeriklaste suutlikkusest. ja mingisugust põhjust ei ole, miks me peaksimegi nendele lootma jääma. aga kui pimedad me siis otsustame olla? see on küsimus, mul vastust ei ole. aga keegi peab selle esitama ja vastus leidma. härra Puusek, te küsisite Horisont kaks tuhat kümne kohta. meie institutsioon ei ole sellega seotud. praegu tulemas on meil aga komisjoniga kohtumine selleks, et välja selgitada, et kas oleks meil siin võimalusi komisjoniga koostööd teha. Horisont kaks tuhat kakskümmend ja konkurentsivõime, avaldan tunni, tunnustust komisjoni jõupingutustele. et vastata tööstuse soovidele ja ootustele aga praegu minu meelest meil tekib üldse selle programmi juhtimisega probleeme me peame tööstusele andma rohkem äh, kaasarääkimisõigust äh, nii programmide ja tegevuste väljavalimisel kui ka prioriteetide seadmisel. Space kuus äh, ja tarbija versus teenusepakkuja. põnev teema. ja ütleksin kahte kui tegemist oleks olnud NASA programmiga, siis äh, oleks äh, NASA eelarve osas saanud hääletada ainult California. sellepärast, et äh, see on programm, mis on väga piiratud ja näeb ette tegelikult tööstusliku korralduse täieliku ümberkujundamine. kontsentreeritakse Californiasse kogu tegevus, nii et ei nähta ette mitte mingisugust tegevuste jagamist erinevate osariikide vahel ja kindlasti ei oleks see projekt võimalik olnud äh, avaliku sektori poolt. ja sellepärast ongi nad liitunud edasi tar-, kliendilt tarbijale ja kasutavad siis neid teenuseid, mis iganes siis selle programmiga välja arendatakse ja seda nad, neid teenuseid nad siis ka ostavad Euroopas jah, sellisest süsteemist oleme me väga kaugel. ma ei ütle, et me peaks hakkama seda mudelit, selle mudeli järele tegema IM6 on samm õiges suunas, aga tegelikult on, on see üks päris paras kompromiss eks me siis näeme, kas turg eh, võtab selle kompromissi vastu. praegu on võib-olla natukene liiga vara öelda, mida me sellest arvame. kuidas me saaksime julgustada erainvestoreid investeerima, nagu ma ütlesin, selleks on palju tingimusi. viitan mõnele nüüd uuesti. kõigepealt me peame näitama seda, et, eh, et asi on eh, tulus ja et äh, me peame võtma endale pikaajalisi kohustusi. üks näide, Galileo. iga kord, kui Galileo põrkub kokku raskustega ja no neid raskusi on päris palju, ootamatusi, tehnoloogilised probleemid, raha probleemid orbiidile saatmisel ja nii edasi. ja iga kord tekib see küsimus, et kas see investeering on mõtestatud. toon GPS-i näite. GPS-il on ka olnud väga suuri raskuseid. ja neid raskuseid ilmselt oli palju rohkem kui Galileo puhul. aga kas keegi korraks ka küsis midagi GPS-i mõistlikkuse kohta? kas ameeriklased üldse seadsid selle küsimärgi alla, ei. ja mina tõesti unistan sellest päevast, kui Euroopa poliitikud ka lihtsalt otsustavad, et vot nüüd on nii. Galileol on raskuseid, jah, aga Galileo ei kao kuhugi, jääbki paika, võtku mis võtab. sellised avaldused ja seisukohavõtud oleks küll väga teretulnud selleks, et tagada usaldus selle infrastruktuuri osas. ja nüüd julgeoleku taristu, see on muidugi murettekitav asi, arvestades loomulikult kõigepealt kosmosejäätmeid, aga tulnud on välja ka uusi ohte. tegemist on teemaga, mida tuleb kuidagi lahendada kuid äh, me eeldame siin üsna paljusid asju, et asi paraneks. kõigepealt seadusandlus, siis rahvusvahelisel tasandil otsustatud, sellepärast et ainult rahvusvahelisel tasandil on siin midagi võimalik saavutada ja toon ühe paralleeli. küberruum äh, ja öö, äh, kõrgem stratosfäär. millest me räägime? Need on tooted, mis on üldhuvi tooted, neid kasutavad kõik kodanikud ja teiseks, need on kaks ala või ruumi, kus meil praegu ei ole üldse mingisugust rahvusvahelist juhtimissüsteemi paigas. ehk teisisõnu, kas äh, ühesõnaga ilmaruumis võib kõik kõik võivad kõik käituda nii, nagu nad tahavad, vastavalt siis äh, siseriiklikule seadusandlusele, mis nende jaoks kehtib ja meil ei oleks mitte midagi selle vastu, kui võetaks vastu mingisugused äh, tervel mõistusel põhinevad käitumistavad, praegu ei juhtu mitte midagi, kui sellele tervele mõistusele minnakse vastu. ja teiseks, teiseks siis äh, varjatud relvastumine. küberruumi näitel on seda natukene lihtsam selgitada, see on meile lähemal. aga tegelikult võib siin neid paralleele tõmmata küll ka äh, ülejäänud ilmaruumi osas. väga äh, murettekitav on see tegelikult praegu. mulle tundub, et ma vist enamus küsimustele vastasin. ja Moon Village programm. ma arvasin, et ma sellele vastasingi ju tegelikult see kuulub ju siis kosmose võimalikkuse ja potentsiaali hindamise juurde. ma arvan, et äh, järgmine loogiline samm ongi kuu peale minek. pärast seda, kui meil on nüüd see rahvusvaheline kosmosejaam paigas, äh, mis taristu sinna luuakse, see on juba teine asi. see sõltub tehnoloogilisest võimalikkusest ja rahast ei kuule, mida arvab härra Puusek sellest asjast. härra Brunariu ütleb, et nüüd on tema kord. kõigepealt kosmosevarade uuring. selleks on vaja kõigepealt teadmisi ja progressi ja Euroopa ei saa maha jääda. me peame saama uusi teadmisi ja, ja edasimineku tagama kui me tunneme oma päikesesüsteemi paremini, tunneme tähti, galaktikaid, siis teame me ka rohkem äh, selle kohta, kuidas kujunes välja maakera, millised olid elu alused ja see on muidugi tähtis selleks, et me saaksime ennustada ette, mis saab meist tulevikust ja meie planeedist. praegu, nagu te teate, eurooplased keskenduvad Marsile tundub, et aastaid tagasi, võib-olla isegi miljoneid aastaid tagasi oli Marsil vett. meil on tõendeid selle kohta, et äh, pinnas on kokku puutunud veega, sest me oleme näinud pinnase uhtumist ja äh, me peame aru saama, miks juht-, läks Marsiga nii, nagu ta läks ja võib-olla õpiksime sellest, kuidas vältida sama arengut äh, maailma puhul, maakera puhul, vabandust ja samas on äh, tulemas meie suunas ka palju ohte, näiteks ilm kosmoses. ilm mõjutab seal äh, satelliitide elektroonikat, äh, kos-, kommunikatsiooni, koridore, teinekord isegi lennukoridore ja kallis ka on see tagajärg. ja me peame kosmose uurimisega, uuringutega tagama selle, et et mida, kuidas see täpselt meid mõjutab ja meil peame välja arendama tehnoloogilised vahendid selleks, et tulevikus äh, praegu esinevaid probleeme vältida. sama puudutab asteroide. ka asteroidid on äh, maakerale ohuks. no kujutage ette, et äh, tuhande üheksasaja kaheksandal aastal kaks tuhat ruutkilomeetrit metsa hävis asteroidi kraatris Äh, ja Inglismaal samamoodi, ainult neljakümne viie meetrise diameetriga asteroid äh, hävitas väga suured piirkonnad. Uuralites samamoodi. üks tillukene asteroid purustas kõik linna öö, äh, aknad ja tuhat kolmsada inimest öö, sai öö, lisaks elamutele viga. me uurime praegu seda, mis missugune fenomen asteroid on ja ÜRO tasandil tehakse päris palju tööd selle kallal. kaks institutsiooni on loodud selleks, äh, rahvusvaheline asteroidide jälgimise võrgustik ja siis kosmose planeerimise nõuandekeskus, grupp, vabandust. sinna kuuluvad kõik äh, kos-, olulised kosmoseagentuurid, sealhulgas ka Euroopa omad. ehk teisisõnu, kosmoseuuringud ja nende tulemuste rakendamine maa peal. ma ei tahakski kaugemale laskuda. kõigepealt tähendavad kosmoseuuringud muidugi koostööd. uuringud äh, keskenduvad probleemidele, mis mõjutavad tervet maakera, meie gloobust. ja selles mõttes on koostöö suurte kosmoseagentuuride vahel äh, väga tähtis, sest see, sellega koondatakse palju raha. olgu tegemist Ameerika Ühendriikidega, hiinlastega või kellega iganes. igal juhul tähendab koostöö vahendite mitmekordistamist ja koostööd. ja ma arvan, et meil õnnestub leida viis, kuidagi äh, jõuda rahuni rahvaste vahel ja äh, koostööd oleks rohkem. me peaksime mõtlema tervele maakerale tervikuna. Moon Village ehk siis küla kuul cool.. see võiks küll Euroopale tuua teatud eeliseid. kuul on väga palju maavarasid, mida võiks kasutada ja võib-olla oleks nende maardlemine kuul odavam ja lihtsam. otsitakse ähm, vesinik kolme maalt, äh, kuult näiteks, seda võiks kasutada energiaallikana. ja aitaks see kindlasti kosmosevarade uuringule kaasa, kui me kuu pealt pihta hakkaksime ja liiguksime teistele planeetidele. Moon Village, see külakuul, see ei ole lihtsalt projekt, see on kontseptsioon. sellega me üritame eh, panna Euroopa riigid mõistma, et on vaja minna kaugemale, on vaja uuringuid läbi viia ja et me ta-, saaksime siis öö, eh, need teadmised, mida on vaja ja tagada edasiminek. me peame kasutama meie päikesesüsteemi kõige, meile kõige lähemal asuvat objekti kuud. nii palju arvan mina selle asja kohta ja nüüd Euroopa Liidu Kaitsefond, mida härra Juncker toetab. Euroopa nagu kõik teised meie planeedil, kes kosmoseteemadega tegelevad, on ohus paljude faktorite pärast. meid ohustavad äh, välised äh, faktorid, noh, nagu ma ütlesin, kosmosejäätmed ja asteroidid ja siis äh, inimtekkelised ohud, võimalikud äh, vaenlased äh, ja, ja vaenlased, kes siis ei ole mitte riigid, vaid riigivälised, terrorism ja on ju see võimalus, et äh, kosmosesse siirduvad üle ka terroristid mingi hetk mõnedel nendel on piisavalt teadmisi ja raha, et äh, sellistele projektidele mõelda ja sellega seatakse ohtu mitte ainult Euroopa süsteemid, vaid ka terve maa süsteemid. ja me peame ennast ette valmistama nende uute ohtude vastu võitlemiseks. kaitsesüsteemidesse suunatav raha kaitse ja julgeoleku tõstmiseks see otsustab, kui palju, kui palju edu, kasu sellest on, palju raha sinna läheb, sama pöördvõrdelises seoses tulemused ja, ja siis ja investeeritav raha. Ameerika Ühendriigid, endine Nõukogude Liit, nendest rääkides. kõigepealt alustasid nemad kosmoseuuringuid sõjaväelisest äh, vaatevinklist Nad äh, keskendusid kõigepealt julgeolekusüsteemide turvalisusele. Euroopa jäi kõikide, kõikides nendes aspektides maha. Euro Euroopa alustas kõigepealt mõeldes kodanikele, võimalikele rakendustele ja alles siis hakkas rääkima oma süsteemide turvalisusest. nüüd me oleme sellele aga keskendunud ja ma tervitan kõikvõimalikke algatusi mis üritavad Euroopa tasandil need aspektid koondada, leida piisavad rahalised vahendid ja ühtne strateegia. suur tänu, härra esimees! suur tänu! väga suured tänud huvitavate sõnavõttude eest, vastuste eest. väga huvitav oli. ja huvitav oli teada saada rohkem ka kosmoseasjadest. suur aitäh, head kolleegid, teile aitäh ka nõuandjatele ja assistentidele, suur tänu, et tulite. järgmisel korral kohtume kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal novembril siin ITRE komisjonis. nii et varsti. see tähendab siis kolme nädala pärast, ütleb esimees ja suur tänu. ja mina loodan, et kõik tuleviku kosmosevallutused mitte ainult Kuule saavad olema edukad Euroopa jaoks ja teie olete Euroopa Liidu kosmosepoliitika äh, eestvedajad, soovin teile kõike head! Okay, may I shake your hands? Yeah. Thank you. It's a great pleasure. Yeah. Thank you for the topic. Thank you very much. Mr. Chairman, thank you very much. Great. Ready?